wieder aufgenommen. Daamid ja härrad, palun võtke istet, istungjärk jätkub. Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl zu den Questoren bekannt. ma annan teile kestorite valimiste tulemused, palun äh, istuge ja kuulake. häälte arv kuussada kaheksakümmend neli, rikutud viisteist sedelit kehtivaid hääli kuussada kuuskümmend üheksa. ehk siis äh, vajalik absoluutne häälteenamus esimese sedeli puhul oli kolmsada kolmkümmend viis ja nüüd ma loen teile ette tulemuse. proua Keeringe-Üüdenberg kakssada kolmkümmend seitse, härra Higins kakssada kaheksakümmend neli häält, härra Liberetski kakssada kakskümmend kaks, proua Lulling, kakssada üheksakümmend seitse, härra Mastalka, kakssada kolmkümmend kaks häält. härra Newton-Dunn, sada seitsekümmend seitse häält, härra Spironi, sada kuus häält. ükski kandidaat ei saanud absoluutselt häälte enamust, mis oli vajalik ehk siis seega ei, on meil vaja veel teist korda hääletada, teha te, teine voor. ma eeldan, et kõik kandidaadid jäävad oma kandidatuuri juurde või hetkel soov-, kas keegi soovib oma kandidatuuri tagasi võtta? tundub, et mitte. nüüd toimub siis teine hääletusvoor kõikide nimetatud kandidaatidega. ja soovitan teises voorus korraldada seda elektrooniliselt Now? Now. Okay, dann darf ich Sie bitten, Platz. Väga hea, palun võtke istet ning palun olge tähelepanelikud, see on üsnagi keeruline. teeme kõigepealt proovivooru. vaatame nüüd äh, seda elektroonilist tablood me tahaksime, et see nüüd kaoks ja me näeksime neid proovihääletuse tulemusi. härra Dominguez ja Lacerna Pavarotti on kõik äh, kandideerinud Euroopa Parlamendi kvestoriteks. Äh, väga hea oleks, kui me nüüd näeksime kõiki neid vajalikke andmeid. palun võtke hää-, välja hääletuskaardid, vaadake oma masinad kui te vajutate paremal pool asuvat kõige alumist nuppu, see kas liigub üles või alla ning selle kohal on nupp sellega on võimalik siis äh, liikuda äh, ja valida see, kelle poolt hääletate ehk siis äh, seal on nupp, mis aitab teil ekraanil üles-alla liikuda. ning kui te soovite kandidaati valuda, valida, siis vajutate jess, äh, jah klahvile, kui te ei soovi, siis on võimalik äh, vajutada ka nulli ning jääda erapooletuks

kui te oma valik, olete valikuga eksinud, siis on võimalik kasutada seda punast joont ja kui see, kui tekib punane joon üle nime, siis vajutate null nuppu ning sellega on see valik kustutatud. väga hea, viime nüüd läbi proovi äh, hääletuse daamid ja härrad, see on proovihääletus, ma tahaksin lihtsalt teada, kas kõik oskavad äh, seda kasutada, kas kellelgi on mingeid küsimusi selle seadme toimimise kohta? altpoolt teist nuppu on võimalik kasutada selleks, et punast joont üles-alla ning samas on ka äh, yes ja no äh, nupud ning ka nullnupp. nüüd äh, proua Cavalier Montserrat, hääletame tema üle Ja, ich habe gesagt, ich erkläre das für eröffnet. It's not open. ma ütlesin, hääletamine on avatud, kas see ei ole nüüd siis alanud veel või? peame ekspertidelt küsima, kas hääletamist on võimalik nüüd korraldada. Yes. härra Goebbels, palun. hääletamine on ava-, alanud. nüüd on teil võimalik hääletada. Funktionieren alle Abstimmmaschinen? kas teie seadmed töötavad kõik? Teie oma ei tööta? härra Marinesko härra Marinescu, Marinesko, palun, teil on võimalik sõna võtta. kas see käib niiviisi? ma arvan, et kvestorid ei saa võib-olla selle olukorraga toime tulla kõik siin, aga proovime nüüd hakkama saada. kas kõik on hääletanud? härra Kadek, see on proovihääletus. me ei tee valikut kõikide nende oopera, ooperilauljate vahel, me lihtsalt proovime praegu seadme toimimist. härra Langen, võtke kandideerida ist nur eine Stimmabgabe möglich, wenn ich die härra Lange, kas te, kas ma saan aru, et ma võin, ma saan hääletada hetkel vaid ühe kandidaadi poolt, kui ma neid teisi üritan teiste poolt hääletada, siis see ei toimi? härra president ütleb, et see on ainult proovihääletus, kas kõik on hääletanud? sellisel juhul on hääletus lõppenud. vaatame, kes võitis So, also ich habe die Ergebnisse. minu ees on tulemused. ma ei tea, kas ekraan näitab, Montserrat Caballet, Caballé võitis kahesaja seitsmekümne häälega tegelikult ei saa neist kvestoreid, ärge muretsege. me oleme oma hääletuse proovi läbi viinud, nüüd võime asuda asja juurde. kustutame need tulemused ja lähme päris hääletamise juurde. meil on seitse kandidaati, härra Geringer, Odenberg, härra Idens, proua Lulling härra Mastalg, äh, proua, härra ja nii edasi, meil on seitse kandidaati, teil on võimalik hääletada viie hulgast neist, kuni viie vahel on võimalik valida, te ei pea viit valima, kuid te ei saa äh, valida rohkem kui viis, see ei toimiks. Te saate kasutada nuppe, mis on paremal pool, selleks et punast joont üles ja alla liigutada kui punane joon on nime all, siis saate vajutada eh, jah, ei või null ja seda on võimalik teil teha viis korda ja hääletamine on nüüd avanud, alanud. Ist der Higgins EVP?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 sind äh, So, darf ich fragen, ob alle jetzt... niisiis tahaksime küsida, kas kõik on hääletanud? paistab, et on. nüüd lõpetame hääletamise. hääletamine on lõppenud. ja abgegebene Stimmen sind? Äh, hääletas äh, viissada üheksakümmend kolm liiget, äh, absoluutne häälte enamus on kakssada üheksakümmend seitse. mitte keegi ei saavutanud absoluutset häälte enamust. nii et loen ette teile tulemused ja te näete neid ka Brian Lulling kakssada kaheksakümmend, Higins kakssada kuuskümmend kolm, proua Keeringer kakssada kolmkümmend neli, härra Mastalka kakssada kakskümmend kuus, härra Libraski kakssada üheksa, Newton Dunn kakssada seitse, kümmend ja proua Speroni sada neli, kakssada neliteist, sada neliteist ja meil on vaja siis kolmandat hääletusvooru, kus piisab suhtelisest häälteenamusest, lihtsast häälteenamusest. nii et lugupeetud daamid ja härrad, kolmas hääletusvoor leiab aset täna õhtul kell kaheksa. Da wir aber jetzt so schön ja lugupeetud daamid ja härrad, nüüd siis õppisime ära, kuidas äh, see hääletamine käib. Äh, nii et teeksin omalt poolt ettepaneku, et hääletame siiski kohe ära. So. So, meine Damen und Herren, ich lugupeetud daamid ja härrad nüüd te olete kõik ära õppinud selle elektroonilise hääletuse, nüüd teate, kuidas äh, kasutada äh, äh, punast kursorit, jah ja ei nuppe, nii et hääletus on alanud. kui kõik kandidaadid kinnitavad, et nad endiselt soovivad oma kandidatuuri üles seada, kas keegi tahaks oma kandidatuuri tagasi võtta? ei taha. sellisel juhul kõik kandidaadid kinnitavad oma kandidatuuri ülesseadmist ja hääletamine on alanud ich frage ob alle abgeordneten jetzt gewählt haben ist tahaksin küsida kas kõik on hääletanud kas on keegi kes pole veel saanud hääletada paistab et ei sellisel juhul hääletus on käesolevaga käesolevaga lõppenud abgegebene stimmen sind 600 genau damit ist die mehrheit bei 301 täpselt kuussada liiget hääletas nii et absoluutset häälete enamust on võimalik saavutada, aga proua, seda pole enam vaja, Lulling kakssada seitsekümmend kolm proua Lullingile